Ladies and gentlemen, can I... daamid ja härrad, palun alustame oma istungit. Can I just inform the members that tahaksin äh, saadikule teatada, et täna on härra Rikei sünnipäev, nii et, et palju õnne sünnipäevaks, härra Rikei! okei okay,, kolleeg. kolleegid. ma pean kõigepealt tegema ametliku sissejuhatuse. tahaksin teile meelde tuletada, et meil on tänase Äh, istungi osa jaoks siis ka eraldi päevakord, sest tegemist on ITRE ja TRAN komisjoni ühisistungiga, seekord toimub see äh, ühisistung siis meie komisjoni egiidi all. kas te olete päevakorraga nõus? jah, olete, aitäh! nii palju siis sissejuhatusest tahaksin teile meelde tuletada, et Euroopa ühendamise rahastu raport on raport, mille me, mida me arutame ühiselt ja seda tutvustavad meie kolm raportööri vastavalt parlamendi kodukorra reeglitel, reeglile viiskümmend üks. iga äh, ra-, raportöörid on siis koostanud äh, ühise teksti, mille nad kõik on heaks kiitnud. nagu ma ütlesin, äh, transpordikomisjon on siis seekord võõrustajaks järgmine kord, kui me vaatame muudatusettepanekuid läbi, see on siis viiendal novembril, siis on proua Sartori kord transpordikomisjoni oma komisjonis vastu võtta. nii palju siis sellest, kuidas asjad on korraldatud. enne kui annan sõna raportööridele, paluksin ka proua Sartoril midagi öelda või kas, kas ta soovib midagi öelda? ma lihtsalt tahtsin äh, väljendada rahulolu selle üle, mida me siiani oleme teinud ma arvan, et äh, meie senine töö näitab, Äh, kuivõrd oluline äh, see töö on, mida me teeme äh, sellele Euroopale väga olulisel ajal. meil on kolm raportööri kolmelt erineva, kolmest erinevast riigist, kes tegelevad sellise olulise ja keerulise teemaga ja ometigi suudavad nad oma seisukohti lähendada, nii et, et suur aitäh teile kõigile. ja nüüd annan sõna härra Simsonile tagasi. aitäh ja kuna me oleme head võõrustajad, lubame külalistel alustada ja kõigepealt annaksin sõna siis esimesele raportöörile ITRE komisjonist, proua Valejan, palun. aitäh. me tutvustame täna ühiselt oma raportit, teen seda koos oma kahe kolleegi kaasraportööriga ning ma tahaksin neid tänada suurepärase koostöö eest, mis meil viimase üheksa kuu jooksul on olnud ning äh, seega artikkel viiskümmend üks, kodukorra reegel viiskümmend üks tõesti suudab ka edukalt toimida. ITRE komisjoni raportöörina kõnelen ma põhiliselt äh, energeetika ja telekommunikatsioonisektori rahastamisest. me kõik teame, et Euroopal on vaja majanduskasvu algatusi Äh, selleks, et majandusele taas elujõudu sisse puhuda, meil on vaja ka tööhõivepoliitikat ning seetõttu ma tervitan Euroopa ühendamise rahastut äh, meie, äh, me selle raporti koostamisel lähtusime sellisest põhimõttest, et need eesmärgid tuleb saavutada kõige tõhusamal viisil, tuleb maksimaalselt ära kasutada nappe rahalisi vahendeid ning äh, seada kõige olulisemale kohale just meie kõige olulisemad vajadused infrastruktuuri arendamise vallas. Euroopa Liidu avaliku sektori toetus äh, infrastruktuuri arengule on põhiliselt piirdunud äh, transpordisektoriga, üle-euroopaliste transpordivõrkude poliitikuga ja Äh, siin on äh, prioriteedid paigas ja neid juba rahastatakse äh, ka läbi avaliku sektori vahendite. samas energeetika ning telekommunikatsioonisektoris rakendatakse sellist tsentraalset strateegiat esmakordselt, üritatakse siis tsentra-, tsentraalselt valida välja Euroopa huviga projektid ja neile ka raha leida ja seetõttu me peamegi tegutsema praegu ettevaatlikult ja vastutustundlikult, äh, eriti just nimelt nendes kahes sektoris, selleks et vältida äh, turumoonutusi ja äh, hoolitsema selle eest, et me saavutame nende nappide vahenditega võimalikult suure finantsvõimenduse investeeringute vajadused on ligemale üks triljon eurot energeetika valdkonnas, kui me tahame infrastruktuuri kaasajastada ja laiendada. komisjon leidis, et kakssada kakskümmend miljardit eurot eh, ei tule, peaks tulema nii eh, avaliku kui erasektori vahenditest ja kakskümmend miljardit eh, tuleb siis eh, Euroopa ühendamise rahastust ja mm, nagu näete, meil on suured invest-, lüngad investeeringutes ja tuleb kasutada siis ka igasuguseid muid rahastamisvahendeid. ja piiratud vahendite puhul on meil loomulikult vaja tugevat finantsvõimest, võimendust ja seetõttu me ei saa toetuda ainult avaliku sektori toetustele ja seetõttu energeetikasektoris me to-, leiame et, et kaheksakümmend protsenti eh, Euroopa ühendamise rahastu vahendamisest eh, tuleks just eraldada läbi rahastamisvahendite eh, need ühishuviprojektid peaksid olema siis ärilises mõttes elujõulised, aga võib-olla neil ei õnnestu saada erainvesteeringuid. Äh, loomulikult on toetused võimalikud igasugusteks uurimisteks ja teosteks, mis ei ole seotud kommertstegevustega, aga millel on positiivne mõju, äh, nagu turgude integreerimine, varustuskindlus või taastuvenergia edastamine. telekommunikatsioonisektoris leiame me, et peaks keskenduma eelkõige Äh, siis äh, lairibaühenduste are-, lairibavõrkude arendamisele ja seetõttu äh, tuleb rahastada Euroopa digitaalteenuste infrastruktuuri läbi põhiteenuse platvormide, läbi horisontaalsete prioriteetide ja loomulikult siis ka läbi toetuste. lairibavõrkude loomine peaks olema rahastatud just nimelt läbi rahastamisvahendite, et võimendus oleks võimalikult suur me peame hoolitsema selle, selle eest, et turud oleksid selle protsessi keskmes, tuleb vältida turumoonutusi ja liigset poliitilist tsentraliseerimist. kõige keerulisem ülesanne meie jaoks praegu on veenda nõukogu et meil on tõesti vaja seda viitkümmend miljardit. Äh, me peame selle saavutama äh, läbirääkimistel mitmeaastase finantsraamistiku üle. tõenäoliselt liikmesriigid üritavad Euroopa Liidu eelarvet kärpida ja eriti just uusi vahendeid, nagu näiteks Euroopa ühendamise rahastu läbirääkimistel nõukogu ja komisjoniga otsustas parlament, et kaasotsustuse raportit me vastu ei võta, enne kui on saavutatud kokkulepe selles küsimuses. me tegutseme koostöös, kooskõlas strateegiaga et me üritame siis nende läbirääkimiste käigus ka survet ra rakendada, aga on selge, et eelarvet võidakse radikaalselt vähendada ma loodan, et eelseisvatel nädalatel toimuvad arutelud äh, aitavad meil paika panna meie kõige olulisemad prioriteedid energeetika, telekommunikatsiooni ja transpordi vallas. me peame võitlema Euroopa ühendamise äh, rahastu eelarve eest, aga peame ka vaatama, millised on siis prioriteedid vastavalt vahenditele Äh, ja tõenäoliselt tuleb meil teha üsna drastilisi poliitilisi valikuid selles osas, mida me tahame rahastada. energeetikasektoris võib-olla tuleks äh, olulisemaks äh, pidada kas siis turgude integreerimist, varustuskindlust või taastuvenergia edastamist või tuleks valida prioriteedid regioonidele, regioonidele vastavalt. telekommunikatsiooni vallas peaks võib-olla vaatama, kas lairibasvõrkude rajamist peaks üleüldse rahastama Äh, koostöösüsteemid me oleme ka juba paika pannud, me oleme oma raportis kehtestanud kriteeriumid. Äh, äh, komisjon tuleb välja ka konkreetsete ettepanekutega, ka minu kolleegid võib-olla räägivad neist. Äh, kolleegid, valikud, mis meie ees seisavad, on karmid, aga Euroopa Parlament on kohustatud paika panema poliitilised prioriteedid ja kasutama ära kõige tõhusamalt olemasolevaid vahendeid. ma ootan huvitavat ja viljakat arutelu ja veel kord aitäh kaasraportööridele suurepärase koostöö eest, aitäh! aitäh ja ja nüüd annan sõna härra Rikeele, sellepärast et temal on täna sünnipäev ja siis saab sõna proua Sender. härra Rikee, palun aitäh. aitäh, härra esimees. ka mina tahaksin tänada oma kahte kaasraportööri. mul oli tõesti väga raske siin kahe tugeva naise kõrval tegutseda tahaksin tänada ka variraportööre, kolleege ja ka eh, komisjoni, kellega me oleme teinud üsna palju koostööd kõigepealt äh, mõned üldised märkused, mis minu arvates on olulised, kõigepealt äh, me toetame äh, igati komisjoni seisukohta. me oma raportis ei kavatse äh, muuta komisjoni ettepanekuid, vastupidi, me kavatseme seda toetada äh,. nüüd mõned ül veel üldisemad märkused äh, me peame eh, see eh, rahastamisvahend on üks vahend, mis meil võimaldab saavutada eh, otsest majanduskasvu Euroopas, see võimaldab luua infrastruktuure ja luua siis ka töökohti nendes tootmisharudes mis selle infrastruktuuriga on teod, seotud, parandab meie konkurentsivõimet ja ühisturgu, samuti on võimalik tegemist vahendiga, mis soodustab Euroopa integratsiooni. me ühendame Euroopat transpordi, telekommunikatsiooni, energeetika infrastruktuuri tasandil niisiis niimoodi me loomulikult parandame oma ühisturu toimimist ja meil on tegemist siin rahastamisvahendiga, me koostame praegu määrust rahastamise vahendi jaoks. ma tahaksin juhtida kolleegide tähelepanu sellele, et see rahastamisvahend peab olema lihtne, arusaadav ja toimima. ja see peab olema tõepoolest tõhus, et me kasutaksime neid vahendeid, mis meile eraldatakse. nii et, et ma rõhutan veel kord seda tõhusust ja nagu äh, siin juba öeldi, äh, see rahastamispakett on siis viiskümmend äh, miljardit. mitmeaastane finantsraamistik ei ole veel üldiselt heaks kiidetud ning parlamendi seisukoht on, et senikaua, kui kõige osas ei ole kokkulepet saavutatud, ei ole millegi osas kokkulepe saavutatud, nii et need arvud on kõik ainult orienteerivad ja e, seetõttu me ei saa ka siin e, selles tekstis arvudest konkreetselt kõnelda. ja veel üks üldine märkus, e, mis on otseselt seotud transpordiga. proua Ayalaga me otsustasime, et me lisade kallale ei lähe. ma arvan, et need on üsna põhjalikud me arvame, et me peaksime keskenduma oma tähelepanu nendele peamistele võrkudele, eh, need, mis, eh, mis on siis seotud korre-, koridoridega ja eh, kõik kehtestatud, me peame kõigist kehtestatud kriteeriumitest rangelt kinni pidama jah, ma tean, et teatud komisjonid näiteks tahavad asju muuta, lisades nüüd, mis puudutab transporti Äh, loomulikult äh, mina ei hakka kõnelema äh, energeetikast ja telekommunikatsioonist, Adriana sellest juba kõneles, aga transpordi vallas on kõige olulisem viia see määrus vastavusse Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. me peame saavutama kõikehõlmava intelligentse ja jätkusuutliku majanduskasvu. me peame hoolitsema, et areneksid arukad transpordisüsteemid Äh, meil on vaja keskkonnasõbralikke äh, transpordisüsteeme, meil on vaja edendada uusi tehnoloogiaid äh, ning peame arvestama ka sotsiaalsete aspektidega ja et kõigil elanikkonnagruppidel oleks juurdepääs sellele transpordile ka liikumispuuetega inimestel ja veel üks asi, nagu ma ütlesin, siis oluline on kooskõla strateegiaga kaks tuhat kakskümmend ja siis tuleb paika panna ka sobivad kaasfinantseerimise määrad äh, nende äh, transpordiprojektide vallas on väga oluline äh, kitsas kohtade kõrvaldamine ning loomulikult piiriüleste ühenduste parandamine tegemist on äh, teemaga, äh, mis on võib-olla natuke keeruline äh, me peame just nimelt soodustama siis nende uute Ida-Euroopa riikide integreerumist Euroopaga, just nendel riikidel on väga raske saavutada projektide kaasrahastamist ning me leiame, et me peame ka Ida-Euroopa riigid täiel määral integreerima ja samuti tagama ühendused nende riikide ja meie lähimate naaberriikide vahel. see kümme miljardit, mis tuleb ühtekuuluvusfondist, on samuti väga oluline ja on väga oluline, et kõik ühtekuuluvusriigid äh, saavutavad äh, selles, äh, selles osas ka mingi kokkuleppe, igaüks leiab sellest enda jaoks midagi, nagu me Prantsusmaal ütleme ning me oleme korduvalt rõhutanud, et, et me peame kaaluma siin ka linnapiirkondadega, linnapiirkondade edendamist lisaks regioonide piirkondade arendamisele ning me peame saavutama sünergia transpordi, energeetika ning telekommunikatsioonisektori vahel nii palju, kui see võimalik on me teame, et tegelikult äh, on äh, piirangud eelarvele väga suured. Äh, ma juba seletasin põhjusi, kui ma oma sõnavõttu alustasin jah, me seisame silmitsi säästumeetmetega, me peame e-, oma eelarve jällegi tasakaalu saama ning Äh, majandus, majanduskriis on äh, riikide rahanduse tasakaalust välja löönud ning äh, seetõttu on meil vaja väga hästi, väga ettevaatlikult siis eelarvega ümber käia. see rahastamisvahend on uus ning see peab leidma endale oma koha Euroopa tasandil ja tegemist on äh, tõesti rahastamisvahendiga, mis äh, on väga oluline, see on äh, seotud majanduskasvuga ja sellel on kindlasti väga suur Euroopa lisandväärtus. nii et, et sellega me peame arvestama, kui me hakkame toetatavaid projekte välja valima. me leiame, et et transpordi ja energeetika ja telekommunikatsioonisektori vahel on natuke erinevusi eelarve kasutamiseks, nimelt äh, transpordi vallas on toetusi vaja rohkem äh, äh, transpordi infrastruktuur ja, ja selle turu, turujõud selle rajamiseks ei ole, nendest ei piisa tihtipeale nii et, et äh, meil on tõesti vaja toetusi, et teatud probleeme lahendada. Äh, siin minu kolleeg ütles, et võib-olla toetused ei ole telekommunikatsiooni varas nii olulised, aga aga ähm, ne, nemad saavad kasutada muid rahastamisvahendeid ja veel lõpetuseks see tõhususe põhimõte, kasuta või, või äh, kaota vahendid me peame tõesti äh, keskend-, äh, keskenduma sellistele projektidele, mida saab kiiresti ellu rakendada. Äh, sellega ma ka lõpetan ja ütlen, et meil on väga suured ambitsioonid, ma leian, et see määrus on äärmiselt oluline Euroopa jaoks eelseisvatel aastatel ning me loodame, et nõukogu ka seda mõistab. aitäh ja proua Ayala Sender on järgmine raportöör kõnelejate nimekiri on juba tohutult pikk, aga meil on jäänud ainult üks tund, niisiis, aga nüüd raportöörina proua Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo también agradecer la buena cooperación con, eh, con los dos eh, colegas. ma tahaksin samuti tänada oma kahte kolleegi suurepärase koostöö eest ning loomulikult eh, tahaksin tänada ka komisjoni selle abi eest, mida me oleme saanud nende arutelude käigus Äh, samuti tahaksin tänada regioonide komitee raportööri, ka temaga me kohtusime korduvalt ning äh, loomulikult tahaksin tänada variraportööre, kes äh, samuti avaldasid oma mõtteid selle ettepaneku teemal. Äh, sisuliselt on tegu poliitilise ettepanekuga, arvestades äh, seda äh, finantsraamistikku, milles meie arutelud toimuvad. parlament peab toetama investeeringuid arengusse. meil on vaja rohkem Euroopat, seda on siin juba öeldud. samas valitseb meil siin transpordikomisjonis suur frustratsioon me üritame äh, luua läbi üle-euroopaliste võrgustike äh, Euroopa hõlmavaid süsteeme, tegemist on äh, väga olulise ambitsiooniga ja nõukogu ja vaband- ja nõukogu kogu aeg kärbib meie vahendeid. ma arvan, et me tegutseme teatud piirangutega, meil ei hakka raha kuskilt juurde tulema. nii et, et me peame lihtsalt eh, keskenduma nendele summadele, mida komisjon esialgselt välja pakkus ja, ja eh, siin öeldi, et me peaksime pöörama tähelepanu rohkem sünergiale erinevate sektorite vahel eh, ja sellega me ka tegeleme ja samas me peaksime äh, võib-olla võtma ka kasutusele uusi rahastamisvahendeid just nimelt transpordi vallas. aga me peame silmas pidama seda, et kui meil ei ole vastavat eelarvet, kui meil ei ole raha, siis äh, see ettevõtmine, mida me siin äh, transpordikomitees tee, siin ette võtame, ei vii meid mitte kuhugi nüüd ähm, see mõte, et me komisjoni ettepanekuid äh, muuta ei tohi, äh, no hea küll, aga kui me ei saa raha rohkema Euroopa infrastruktuuri loomiseks, aruka infrastruktuuri loomiseks, äh, kui me ei saa teistsugust rahastamissüsteemi, siis me peame leppima selle miinimumiga, mis praegu on ette nähtud. loomulikult äh, on tegemist äh, väga olulise ettepanekuga, nagu kolleegid ka juba ütlesid, aga äh, sellest ettepanekust on ka asju välja jäetud või ära unustatud. me peame kinni pidama sellest metodoloogiast, Äh, mis on äh, kehtestatud kolleegide poolt, tegemist on väga hea metodoloogiaga, võib-olla seda tuleb natukene kohandada ning äh, nagu ma ütlesin, alati me tohime, peame silmas pidama seda võimalust, et me ei saa piisavalt rahalisi vahendeid, et neid ambitsioonikaid äh, programme ellu viia ja parlament kindlasti tõstatab selle rahastamise küsimuse, kui me nõukoguga seda teemat arutame. nii et, et ma arvan, et äh, me peame vaatama, kus need piirid täpselt on, mida me saame teha, mida mitte me ei saa lubada, et äh, asju, äh, eelarvet kärbitakse nii, nii palju, et see muutub lausa naeruväärseks. me peame siin parlamendis radikaalselt sellel teemal tegutsema. niisiis, nagu ma ütlesin, asi puudutab äh, just igasuguseid kärpeid ja piiranguid aga kui meil on piisavalt vahendeid ja kui me nendega arukalt ja ettevaatlikult ümber käime, siis ma olen täiesti kindel, et koos kolleegidega Äh, suudame me midagi ka ära teha, juhiksin just tähelepanu muudatustele kakskümmend seitse ja kolmkümmend kaks, mis minu arvates äh, võimaldavad äh, midagi tõesti saavutada ja seda koos nende muudatusettepanekutega, mis tulevad regio-, regioonide komiteest. ja ma olen täiesti kindel, et niimoodi saame üle-euroopaliste võrgustike süsteemi paremaks muuta, aitäh! härra Piiper, äh, regikomisjoni arvamuse koostaja, saab nüüd sõna ja siis ka härra Zaga regioonide komiteest. mõlemale kolm minutit, härrased, palun pidage kõneajast kinni, sest muidu oleme siin keskööni ja tõlgid lähevad varem ära. niisiis, härra Piiper regikomisjonist. tänan, esimees ma tahaksin äh, loobuda ütlemast midagi Euroopa ühendamise rahastu sisu kohta, sellest on juba palju räägitud, aga Regionaalarengu komisjon vastutab äh, ühtekuuluvusrahade eest äh, ja nende osakaal on siin kümme miljardit. kui me rääkisime ja hääletasime üldise tõukefondi määruse üle, siis me jõudsime teatavale kompromissile. ja see näeb ette, et nüüd selle praeguse rahastu raames on ühtekuuluvusrahad sattunud teatud määral küsimärgi alla, kui väljenduda tagasihoidlikult. ja selle kompromissi põhjal on juba mindud triloogis läbirääkimistele nõukogu ja komisjoniga, nii et äh, me võime siin üht-teist otsustada, aga teatavad menetlused äh, on juba käimas. ma tõesti üritan kaks seisukohta ühendada. me soovime, et raha jaotataks õiglaselt ja samas regikomisjon saaks siis teile vastu tulla ja lubada konkurentsipõhinemist, põhist lähenemist. me peame jõudma kompromissile ka menetluse osas oluline on, mida juhtivad äh, komisjonid ja Regionaalarengu komisjon lõpuks äh, kokku lepivad. me koostame arvamust, äh, muudatusettepanekuid saab esitada homseni ja me soovime kõikide osapooltega kompromissile jõuda, aga ma tahaksin igal juhul juba praegu viidata nendele problema-, probleemidele, mis meil on suur tänu, härra Saga, regioonide komitee nimel kolm minutit, palun. tänan, esimees. mina olen pärit Sloveeniast. suur tänu mulle siinkohal sõna andmast. suur tänu, et ma saan rääkida meie komitee arvamusest. me võtsime oma arvamuse vastu juulikuus suure häälte enamusega. kohalikud ja piirkondlikud äh, omavalitsused äh, toetavad välja pakutud vahendit. enne kui ma jätkan, tahaksin ma mainida, kuidas me valmistasime oma arvamust ette. see on väga keeruline. nimelt meil olid äh, konsultatsioonid äh, komisjoni vastava peadirektoraadiga me kohtusime sidusrühmadega kohalikul piirkondlikul tasandil ja samuti oli meil äh, tihe kontakt Euroopa Parlamendi saadikute ja raportööriga. nii et äh, me jõudsime järeldusele, et ähm, Euroopa ühendamise rahastule on äh, laiapõhine tugev toetus. toon välja põhiaspektid. investeeringud äh, kolme mainitud äh, valdkonda on väga olulised ja me tervitame transpordi, energia ja telekommunikatsioonisektorisse investeerimise positiivset külge, mis äh, tähendab ähm, seda, et investeeringute mõju mitmekordistub. ma tahaksin nüüd tuua välja ka mõned äh, meie komitee poolsed äh, ettepanekud Euroopa ühendamise rahastu rakendamine ei tohiks nõrgendada ühtekuuluvuspoliitikat, eriti kui me valmistame ette ühiseid raamistikke, partnerluslepinguid ja abikõlblikkuse kriteeriumeid. kümme miljardit äh, eurot äh, ühtekuuluvusfondist peavad arvestama ka äh, nende kvootidega, mis panevad paika abikõlblikkuse. ma usun, et sellega on nõus ka nõukogu ja parlamendi regikomisjon. volinik Haan väljendas omapoolselt arvamust, et meil on vaja kindlasti jõuda kompromissile. me loodame, et asjasse puututada komisjonide liikmed on äh, samuti seal arvamusel. eelarveaspektid on väga olulised kohalikule ja piirkondlikule omavalitsusele, sellepärast et rahastu hakkab tugevalt mõjutama omavalitsuste eelarveid. kui rääkida rakendamisest, siis kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on juriidiliselt vastutavad paljudes valdkondades. seetõttu meil kindlasti tuleb kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused äh, rahastut puudutavatesse otsustesse. projekte ei ole võimalik rakendada, kui me ei kaasa kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rakendamistöösse. nii et äh, kindlasti äh, tuleks kasutada omavalitsuste potentsiaali ära siin on räägitud äh, ka põhimõttest äh, nii-öelda, et äh, kes ESM-is või kasuta või kaotad ära ja suur tänu. Okay, right, now we've got. tänan. nüüd äh, meie komisjoni, ITRE komisjoni variraportöörid. ja võtan nimekirja läbi. Rama, Mr Gross, Mr Al-Qadrawi, Mr De Grandes, Mrs Tikau, Mr Danielis, Mr Ertog, Ertog, Mr Kumutsatsos and from ITRA I have got Mr Vidal and Odi. Odi. Can you know in kas veel keegi soovib sõna lisaks mainitud kolleegidele? ja ITRE variraportöör, selge ja palun pange need nimed kirja. härra Pirillo saab niikuinii järgmisena sõna, sest ta on ITRE variraportöör. niisiis, kõigepealt äh, ITRE saab äh, alustada ja kolm minutit. tänan, esimees. ma soovisin sõna ja tahaksin kohe tänada raportööri selle dokumendi eest, mis oluliselt muudab paremaks komisjoni poolt välja pakutud teksti seal on selgemalt äh, toodud välja rahastamise põhimõtted ja rahastamismäärad. ma olen raporti projektiga nõus. siin tuuakse välja, et Euroopa võrgustiku loomist tuleb äh, finantsiliselt toetada, kui see toob endaga kaasa lisaväärtust Euroopa Liidu tasandil ja seetõttu tuleb vahendid äh, keskendada nende projektide rahastamisele, mis lubavad seda lisaväärtust. samuti soovitakse sisse viia investeerimisplatvorm kolme olulise valdkonna jaoks, milleks on transport, energia ja telekommunikatsioon. meil on rahastul valdkondade ülene lähenemine ja see on väga oluline artiklis number kümme toonitatakse, et sünergiaprojektide kaasrahastamismäära tuleb suurendada. ühtlasi pakutakse välja kõrgemaid kaasrahastamismäärasid projektidele, mis täidavad äh, kaks tuhat kakskümmend kliimapoliitika eesmärke ja me võiksime tõsta kaasarahastamismäära kuni äh, kahekümne protsendini. innovatsioon on sama oluline kui jätkusuutlikkus ja me peaksime ehk sisse viima veel lisaklausli sünergiaprojektide kohta ja mis puudutab muudatusettepanekuid viiskümmend neli rahastamistingimuste kohta, siis äh, see lähtub energiatõhususe äh, direktiivi suunistest, aga ma natukene kahtlen äh, nende ühishuvi projektide osas, seal öeldakse, et ainult majanduslikelt, majanduslikult jätkusuutlikke projekte tuleb toetada, isegi kui nendega kaasneb investeerimisrisk meil on vaja siis krediidireitingut, aga kõige sellega seoses võivad tekkida tõlgendamisprobleemid. võib tekkida küsimus, kas näiteks teatud energiaprojektide ähm, rahastamine ikkagi tasub ennast ära, transpordiprojektid, äh, horisontaalsed prioriteedid, äh, kiirteed. Äh. oluline on see, et meil oleks äh, erinevate valdkondade vaheline sidusus. ja kindlasti tuleb panustada ka merendusele ja raudteesektorile, mitte ainult maanteele. suur tänu, härra Pirillo ja sekretäriaat, palun äh, pange kell käima, et kõik näeksid aega. härra Tepake. tänan soovin äh, tänada ka raportööri, kes on teinud suurepärase töö keerulisel teemal, aga meil on veel ka pikk tee käia. jääb äh, üle ära oodata, kui palju raha lõpuks äh, saab olema Euroopa ühendamise rahastul. aga peame siis lähtuma eeldusest, et raha siiski tuleb. oluline on, et meil oleksid äh, õiglased tingimused äh, kõigile transpordis. erinevad transpordiliigid äh, peaksid olema võimelised äh, konkureerima teineteisega ja me peame kohtlema kõiki transpordiliike võrdselt. siseveeteid ja raudteed tuleks edendada nagu ka teisi transpordiliike. mis puudutab nüüd koridore, siis on väga oluline, et me ei lisa juurde siia piirkondlikke riiklikke huvipunkte. muudatusettepanek nelikümmend üheksa minu arvates nõrgendab äh, sidet TNT äh, suunistega ja mina toetan äh, just nimelt TNT-ga seotuse tugevdamist. innovatiivsed rahastamisvahendid on väga olulised, arvestades äh, eelarve olukorda ja meil äh, peaks äh, rahastu jaoks olema toimivad finantssätted. ma ei ole nõus muudatusettepanekuga kuuskümmend neli, kus räägitakse, et liikumispuuetega inimestel peaks olema parem juurdepääs. see küsimus lihtsalt ei sobi antud dokumenti, kuigi see on iseenesest hea ja siis see põhimõte, kes ees, see mees, ma arvan, et äh, loomulikult on oluline, et projekte rakendatakse ettenähtud ajakava jooksul. ja mis puudutab äh, kiirteid, siis siin on tegemist horisontaalse prioriteediga ja veel üks punkt, äh, innovatsioon, uute tehnoloogiatele keskendumine on minu arvates väga oluline, siis me saame luua ka tiheda seose projektiga Horisont kaks tuhat kakskümmend, aga loomulikult äh, me ei saa eeldada, et rahastu kaudu me rahastame lõpuks kõike, mida me soovime. ja nüüd äh, üks äh, poliitiliselt keeruline punkt, kümme miljardit ühtekuuluvusfondist, ma arvan, et me peaksime võimalikult lähedalt järgima Euroopa Komisjoni ettepanekut, kui me siin komisjoni ettepanekud üle ei võta, siis see raha tingimata ei lähe tagasi ühtekuuluvusprojektidele, vaid see võib eelarvest üleüldsegi kaduda. Äh, ma tean, et Regi on seoses sellega väga äh, mures, aga kui nüüd vaadata, kuidas ühtekuuluvusraha on siin ja seal ähm, valesti kasutatud, siis me peaksime tegema nii, nagu ma eelnevalt äh, soovitasin. härra Odi aitäh, esimees. mina tahaksin omakorda ka tänada kolme raportööri selle eest, et nad on teinud head koostööd. mind huvitab, kas me Äh, võib-olla ei keskendu liigselt nendele eelarvepiirangutele. muudatusettepanekutes nelikümmend kaks äh, räägitakse summadest, mida meil vaja on. Äh, siin räägitakse sellest viiekümnest miljardist, mis komisjon on eraldanud ja sellest viiesajast miljardist, mida tegelikult vaja oleks ja rõhutatakse ka seda, et meil on vaja uuenduslikke rahandamisvahendeid. mõned liikmesriigid, sealhulgas ka Prantsusmaa, on näiteks kahekümnendal sajandil äh, kehtestanud maksud selleks, et läbi viia riigis elektrifitseerimine. ma mõistan, et Euroopa Liit äh, ei saa makse kehtestada aga kui mõelda äh, mitmesugustest äh, näiteks ähm, äh, maksudest ja, ja just nimelt mitte toetustest, ma arvan, et meil on vaja leida mingi uuenduslik rahastamine selleks, et me leiaksime täiendava raha nendele võrkudele. Ähm, nii et, et me peaksime olema julgemad, äh, eriti kui me räägime nendest suurtest investeeringutest, millest on juttu ka muudatuses nelikümmend kaks. härra Kramer, palun kolm minutit. ma soovin samuti tänada mõlemaid raportööre ja tahaksin toonitada seda, mida ütles härra Rike, me peame edendama piiriülest äh, liiklust, äh, majanduskasvu Euroopa lisandväärtusega, me peame säästma ja me peame realiseerima enda äratasuvad äh, projektid, see on kõik väga ilus, aga kogemus näitab, et me ei ole ühtegi nendest eesmärkidest saavutanud, mille poole me juba kolmkümmend aastat püüdleme, meil on siin raudteetranspordis täielik kaltsuvaip ja me ei liigu edasi, nüüd äh, lisa jääb alles ja siis meil on need äh, põhikoridorid ja seal, kus läheb äh, asi väga kalliks, seal kirjutatakse kõik ette, Stockholmi ja mm, Itaalia vahelised koridorid näiteks peavad minema läbi teatud Austria mägitunnelid, olgugi et Austria on blokeerinud teatud tunnelite ehitamist ja need projektid ei äh, tasu ennast ära, äh, need äh, projektid ei too endaga kaasa palju töökohti. me peaksime aga hoopiski saneerima olemasolevaid teid, niimoodi me tooksime juurde rohkem töökohti Euroopasse. näiteks äh, kui me liiguksime Balti riikidest üle Viini äh, edasi äh, Aadria mere poole, siis see oleks koridor, mis on minu arvates äh, mõttekas, aga sellegipoolest panustatakse hoopis sellele Semmeringi tunnelile, mis ma ei tea, millal valmis saab. ja mis puudutab müra, siis me peaksime taristu loomisel pöörama tähelepanu ka sellele aspektile ja nüüd on näit-, nähtud ette transpordile ette kümme miljardit, aga meil oleks vaja kolm koma viis kuni neli miljardit, et vähendada äh, müra märgatavalt üle-euroopalistes võrgustikes, on äh, müra väga oluliseks aspektiks. ja miks Stockholmi äh, Palermo koridor ei lähe üle Rostocki? miks me sõltume nendest äh, tunnelitest, mis nüüd alguses paika pandi, miks ei kasutata näiteks äh, Šveitsi äh, tunneleid, üks on juba valmis, teine saab kohe ja me hoopiski äh, toetame neid miljardilisi projekte, teenivad suurfirmad, teenivad pangad ja me peame mõtlema oma paarikümneaastast mõttemalli, meil ei ole vaja mitte rohkem raha, vaid uusi prioriteete. ja praegu, kus meil on finantsvahendeid vähe, siis me peame õppima mineviku äh, vigadest, muidu meil ei ole mingit tulevikku, aitäh! suur tänu, variraportööri poolt on nüüd kõik äh, daamid ja härrad, ülejäänud nimekiri endiselt on kirjas kümme kõnelejat, ütleb esimees, äh, igale kaks minutit. meil on ka kolm inimest komisjoni poolt, keda me peame siia sisse suruma. härra Kross, palun! suur tänu, esimees, ma sooviksin ka tänada raportööri ja ma ei taha siin hakata rääkima konkreetsetest projektidest, see oleks pikk arutelu, aga tegemist on nüüd komisjoni poolt uue lähenemisega, mida me toetame, aga me teame ka seda, millised on väljakutsed. toon siinkohal välja kolm olulist punkti. kõigepealt projektid ma arvan, et me võime loomulikult nimekirja parandada, nimekirja muuta, aga peame arvestama sellega, et äh, projektid on äh, paika pandud koostöös liikmesriikidega ja see on minu arvates väga oluline punkt, mida toonitada loomulikult äh, me peame prioriteedid üle rääkima liikmesriikidega, aga see koostöö oli minu jaoks väga oluline, sellepärast et kui homme hakatakse raha vähendama, siis äh, me peame liikmesriikidele selgeks äh, tegema, et äh, nad mitte lihtsalt ei vähenda raha, vaid siis äh, neil tuleb loobuda ka teatud projektidest ja seda sõnumit meil tuleb tugevamalt toonitada. loomulikult me sõltume finantsarengutest järgnevatel aastatel ja me oleme majanduslikult raskes olukorras ja me peame olema vastutustundlikud. ma arvan, et nagu Dominique Riquet eelnevalt ütles, siis need äh, projektid äh, vastavad paljudele olulistele väljakutsetele ja lõpetuseks, see puudutab äh, arutelu regionaalkomisjonis, transpordikomisjonis, peame me olema teadlikud sellest, et kolm komisjoni peaksid olema ühtsed eriti kui me räägime sellest äh, kümnest miljardist ühtekuuluvusfondi rahast. ma usun, et äh, kompromiss on võimalik me peame alles jätma selle tsentraliseeritud meetodi ja tegema riikidele selgeks, et äh, kui te teete korrektsed ettevalmistused, siis te saate selle raha eest ka tõesti öö, ähm, midagi tagasi, me peame siin öö, sisse viima siiski konkurentsipõhimõte, ei saa lubada seda, et osad riigid reserveerivad omale teatud summad ja siis ei kasuta neid ära. me peame nüüd äh, kasutama ära seda võimalust näidata oma ühtsust ja esinema ühtselt nõukogu ees, muidu me kaotame mõned miljardid, aitäh! suur tänu, jällegi mitte keegi ei pea kinni ajast, täielik katastroof on sündimas, nii et Robert, teil on palun kolm minutit suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin tänada kõiki raportööre selle eest, et äh, et raportöörid tegid ettepanekud äh, Euroopa ühendamise rahastus ümberkorraldamiseks, mis viib meid õigesse suunda. mis puudutab seda hirmu, et Äh, järgmisest finantsraamistikust äh, äh, vahendeid vähendatakse, räägitakse Euroopa föderaalseks muutmisest, sellest, et meil on rohkem Euroopat vaja, aga samas Euroopa tasandi eelarvet kui sellist pole. aga räägi, räägi, räägime nüüd konkreetsest ettepanekust. minu arust on oluline, et põhikoridorid oleksid ja jääksid toetatud äh, sest äh, kui koridoride platvorm praegu meie ettepanekust kaotsi läheb, siis tähendab ka seda, et Euroopa lisandväärtus võrgustiku lõpet-, lõpuleviimisel kaob ära. ja sellest me ju transpordisektori puhul kogu aeg rääkinud oleme. ja teine punkt, mida ma tahaksin rõhutada, on Ühtekuuluvusfondi tulevik. ma olen härra Krossiga nõus, nimelt on vaja välja töötada väga hea kompromiss selleks, et see kümme miljardit Äh, jääks Euroopa ühendamise rahastus, aga äh, äh, samas säiliks konkurents projektide vahel, sest ainult niimoodi me võime saavutada selle, et need projektid annavad ka tulemusi. veel üks asi, mis puudutab regikomisjoni arvamust, ma saan nende arvamusest aru, ma saan aru, et nad soovivad seda kümmet miljardit äh, riikidele anda, aga ma tuletaksin meelde äh, seda, mis on varem juhtunud äh, ning jätkates sellest, seda, mis eelkõnelejad ütlesid, kui me paneme need kümme miljardit äh, riiklikesse äh, vahenditesse, siis me kaotame suurema osa nendest äh, vahenditest ja kaotavad just nimelt need riigid, kes on ühtekuuluvusriisi, riigid, nii et, et ma pooldaksin teistsugust lähenemist, kui me tõesti tahame neid infrastruktuuriprojekte ellu rakendada. härra Elka Trui. suur tänu, esimees, tahaksin tänada raportööre ning ma arvan, et meie ülesande lõplik edukus sõltub eelarvest, sest kui nõukogu tahab, saavutab seda, mis tema tahab, siis äh, kaovad äh, rahad ära. tahaksin äh, veel rääkida ka Ühtekuuluvusfondist ja sellest kümnest miljonist eurost, ma arvan, et kõik peavad mm, oma poolt andma maksimaalse selleks, et me saavutaksime kahte olulist asja. esiteks on vaja kindlasti ühtekuuluvusriikide rahastamist tagada samal tasemel, aga teiseks, meil peaks olema mingisugune Euroopa tasandi keskne juhtimissüsteem, nii et me ei anna lihtsalt välja blankotšekke. me tahaksime ikkagi äh, konkreetsetele ja teostavatele projektidele seda raha suunata ja ma arvan, et kui kõik head tahet üles näitavad, siis on see ka võimalik ning äh, Transpordikomisjonis on see samuti võimalik äh, artiklites kümme ja seitsekümmend seitse räägime me sünergiatest erinevate sektorite äh, äh, projektide vahel, siin on kümme protsenti lisa kaasrahastust, mis on väga positiivne asi, aga me peame ikkagi seda raha jagama õiglaselt, äh, nii et äh, kõik sekt-, projektid saaksid olla edukad. ning jätkusuutlikkust tuleb tagada ka Euroopa ühendamise rahastu ning TNT võrgustike vahel me peame selgitama välja Euroopa lisandväärtuse, kaks erinevat raportit pakuvad siin kaks erinevat vaadet. näiteks pean ma silmas äh, siin mürasaastet äh, transpordisektoris. Äh, ma arvan, et see on ka väga hea, et raudteesektor on siia kaasatud ning samuti on väga oluline, et piiratud liikuvusega ühiskonnagrupid saaksid rohkem liikuda. härra Vidal, palun kaks minutit. suur tänu, härra esimees. Äh, suurte infrastruktuuriprojektide rahastamise küsimus ei ole midagi uut Euroopas, aga praeguses olukorras äh, tundub, et olukord võiks olla veel palju hullemgi. meil on mitmeid valitsusi, kes on oma investeeringuid miinimumini kärpinud äh, taristusektorisse ja Äh, pangad, kes on pakkunud laenu ja hapnikku nii-öelda kogu sellele süsteemile, äh, ei saa ka midagi teha, kuna avalikkuse toetus äh, väheneb. nii et kõik mõtlevad praegu ainult uuenduslike rahastusvahendite peale, mis on muidugi väga tervitatav, ja see tähendab ka seda, et loomulikult meie ülesanne on leida ka värskeid rahastusvahendeid nii kui võimalik. muudatusettepanekutes oleme me öelnud, et meil on vaja vältida kindlasti turumoonutusi, projektid peavad tagama Euroopa lisandväärtuse, vaja on kasutada sünergiaid erinevate taristu äh, liikide vahel ning ka äh, koostoime ja koostalitusvõime on oluline Äh, loomulikult on soovitav ka, nii nagu meie muudatusettepanekud viitavad siin, et Euroopa Parlament oleks äh, juhtmootoriks selles protsessis. Äh, me oleme eelarve pädev asutus ja seetõttu peame me olema teadlikud ka komisjoni otsustest iga-aastaste programmide kinnitamisel ning ka erinevate projektide rahastamise analüüsi tulemustest. nii et äh, kokkuvõttes, äh, härra esimees, projektid on ambitsioonikad, äh, olukorrad on rasked, aga ma loodan, et me leiame lahenduse. suur tänu, proua Ford, palun kaks minutit. Um... suur tänu, püüan teha kiiremini mind huvitab Äh, väga see, kuidas äh, kitsaskohtade eemaldamine kasvu hoogustab. Äh, ma tean, et ei taha avada siin arutelu jällegi tuumvõrgu üle, aga osad tuumvõrgu osad on muutunud kitsaskohtadeks. tundub, et üldvõrgu kinni, kitsaskohtade eemaldamiseks oleks pigem mõistlikum investeerida nii et kitsaskohtade eemaldamine kokkuvõttes on abiks. Äh, palju äh, hästi ja head tööd on tehtud ära meresadamate äh, piirkondade osas Äh, ning külapiirkondade aitamiseks ma arvan, et piiriülestes kohtades on see just väga oluline. Äh, oluline on ka see, et mitte sadamale ei keskendutaks ainult, vaid ka sadamat ümbritsevale piirkonnale ning äh, meil on oluline ka Euroopa Liiduna teada, et me tahame kaubavahetust pidada üksteisega, aga ka kolmandate riikidega ning tegelikult sadamate ehitus ja sadamapiirkondade ehitus aitab ka kaubavahetusele kolmandate riikidega kaasa. ja meie liikmesriigid väga sageli äh, kasutavad üksteise sadamaid nüüd, mis puudutab lairiba, mis meie komisjonis on ikka ja jälle õhus äh, olev küsimus, äh, sealhulgas ka digitaalagenda küsimus, me tahame kindlasti äh, kindlustada seda, et me toetame linnapiirkondi, aga ka maapiirkondi ja maapiirkonnad on just kõige raskemini ligipääsetav koht läbi erasektori investeeringute. kui me maapiirkondi toetame avaliku sektori raha toel, ükskõik, kas me anname siis laene või mingisuguseid muid toetussummasid, siis on meil äh, võimalus elavdada ka maapiirkondade majandussektorit. härra De Grandes järgnevalt, palun kaks minutit. suur tänu. Äh, algatuseks äh, tahaksin mõelda, et raport on hea palju on pandud siia vastutustundlikke arvamusi sisse. Euroopa Liidul on väga suured taristut ning see aitab Euroopa Liidu integreerimisele kaasa. see taristu on väga oluline kõikide regioonide kaasamisel ning see kõik on ka käesolevas raportis kajastatud. oluliselt on ka mainitud, et geograafilise tasakaalu äh, äh, tagamine on oluline vajalik on meie eelarvelisi vahendeid kasutada nii hästi kui võimalik ja eelarvevahendid loomulikult on piiratud. me peame otsima sünergiaid äh, nii paljude sektorite üleselt kui võimalik ning me peame tagama, et me keskendume prioriteetidele ja nendele koridoridele, mis äh, Euroopa ühendamise rahastusse on kaasatud. Äh, lõppkokkuvõttes tahaksin rõhutada, et me peame toetama neid tegevusi, mis võimaldavad koostalitusvõimet maantee- ja raudteetranspordi osas ning loodetavasti nõukogu ei hakka siinkohal veelgi rohkem kärpeid tegema. sellepärast, et Euroopa kodanikud ei usu siis oma valitsustesse enam. härra De Campos, palun kaheks minutiks. suur tänu, härra esimees mul ei ole olnud veel aega väga põhjalikult äh, seda raportit läbi lugeda, aga ma usun, äh, et tegemist on väga hea tööga. ma näen, et äh, käesolev raport paneb ette energiavaldkonnas mõningaid ideid, mis on täna heaks kiidetuga täielikult vastuolus. mind kutsuti täna oma mandaati täitma läbirääkimistele, eh, mida nõukogu tahab detsembriks lõpule viia. mul ei ole võimalik olla nõus ettepanekuga, mis kisub kahele poole. olukord on täiesti skisofreeniline, artiklis viisteist meie määruses tehtud ettepanekut hävitatakse täielikult läbi käesoleva dokumendi. see on täiesti võimatu. esimene soovitus eh, mis meie poolt oleks see, et oleks äh, mingisugune ühtne loogika nendel dokumentidel. me oleme täna juba ühe õigusakti heaks äh, kiitnud esimesel äh, lugemisel, niisiis me ei saa näidata oma partneritele kaasotsustusprotsessi osas, et meil on kaks lahknevat arvamust täpselt sama teema kohta. nii et minu soovitus siinkohal on, et vaadakem hoolikalt läbi muudatusettepanekud äh, Äh, artiklid viiskümmend neli ja kuuskümmend on siin peamiselt seotud energiaküsimustega. Äh, vaatame need hoolikalt üle, sellepärast et mitte keegi ei usu meid, kui me tuleme kahe erineva arvamusega sama asja kohta. suur tänu, proua Tika, kaheks minutiks, palun. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i felicit pe cei trei raportori. Äh, aitäh, tahaksin tänada meie kolme raportööri. Äh, kõigepealt äh, mõningad üldised tähelepanekud. minu arvates on väga oluline, et me arvestaksime projektide geograafilise jagunemisega, et see oleks tasakaalus. näiteks uute Euroopa Liidu liikmesriikide puhul Äh, on võib-olla äh, vajadused äh, igasuguste võrkude järele palju suuremad. kahjuks aga neid koridore uute riikide territooriumil väga palju ei ole. mis puudutab nüüd transport, transporti, siis minu arvates tuleks siin asetada rõhku sellele, et ka jõesadamad ning mere ka, kabotaaživedude koridorid saaksid nendes projektides osaleda ning minu arvates äh, peaks äh, need liikmesriigid, kes ühtekuuluvusfondist kasu saavad, äh, neid summasid ei kaotaks Äh, ning võib-olla peaksime ka kommunikatsiooni parandama, väga oluline on, et parlament võitleks kuni lõpuni nõukoguga, et me peaksime läbirääkimisi selle nimel, et eelarvet siiski drastiliselt ei kärbitaks. ning äh, lõpetuseks, mis puudutab energeetikat, äh, siis on veelgi olu-, väga oluline rõhutada veel kord, miks maagaasiterminalid meie jaoks väga olulised on Äh, seda just nimelt äh, Vahemere piirkonnas ja Musta mere piirkonnas äh, ja, ja kui olulised on ühendused Kaspia merega. härra Kumutsakos, kaks minutit, palun. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, αυτή η έκθεση... Põhjustel, millest te ilmselt kõik aru saate, on käesolev raport väga tähtis ja ma arvan, et see võtab kokku kõik, äh, mida juba on öeldud, tahaksin tunnustada raportööre suurepärase töö eest ning tänada iseäranis ka kaasraportööre äh, transpordikomisjonis, kellega koos oli mul võimalus arvamusi vahetada kaasraportöörina TNT võrgustike suuniste kohta. Äh, kõike see arvesse võttes ma tahaksin öelda, et äh, Euroopa ühendamise rahastu on see hapnik, mida on meil vaja TNT võrgustike jaoks. see äh, näitab, kas võrgustikus, võrgustikud arenevad õiges või vales suunas. ja seetõttu kvaliteet ja kvantiteet on mõlemad olulised. mis puudutab kvantiteeti, siis me ei saa olla kindlasti nõus sellega, et kärped muudavad meie töö tulemuse ebatõhusaks kärped viivad meid selleni, selleni, et me ei suuda jätkusuutlikku võrgustikku Euroopas rajada. Mm, kvaliteedi suhtes tahaksin öelda kahte asja. esiteks, meil on vajadus paremaks äh, merede kiirteede äh, võrgustiku väljaarendamiseks. Äh, see on meie jaoks oluline aspekt ja teiseks äh, need kümme miljardit eurot ühtekuuluvusfondist me loodame konstruktiivsele ning ka realistlikule kompromissile, mis aitab kõiki osapooli. suur tänu, härra Kumutsakus. härra Danelis, palun. suur tänu, härra esimees ning veel kord suur tänu raportööridele väga hea töö eest. kolm kommentaari minu poolt. kõigepealt äh, olen nõus sellega, et vaja on äh, merede kiirteid äh, toetada, sest äh, need aitavad vormida teedevõrgustiku Euroopas, tegemist on keskkonnasõbralike teedega ning saareriikide jaoks on tegelikult see ainukene võimalus teiseks, mis puudutab kümmet äh, miljardit äh, ühtekuuluvusfondist, siis ma arvan, et oleks äh, hea selgitada, mida täpselt need projektid endas sisaldavad, mida liikmesriigid nõuavad ja lõpuks artikkel kümme ja kaasrahastusmäärad, eriti mis puudutab kliimamuutustega võitlemise aspekti. minu arust on äh, härra Kumutsakose ja teiste ettepanek hea, et äh, kliimamuutuste mõju tuleb silmas pidada võrgustikele, aga selle asemel, et rääkida siin üleilmselt ja kõikide projektide puhul, võiks see olla eeltingimus projektidele, mis saavad äh, lisa kümme protsenti kaasrahastust või väga suure eelarvega projektide puhul võiks see nii olla suur tänu. härra Ertug, palun kaks minutit. suur tänu, esimees. tänan äh, ka mõlemaid raportööre. nagu juba mitu korda mainiti, siis väga oluline on, et meil tõesti oleks olemas äh, raha, mida kasutada. suuniste kaasraportöörina tahaksin ma öelda, et äh, mürasaaste küsimus on nüüd siin sellest dokumendist üldse välja jäänud. kaheksakümmend protsenti kaubavedudest on Euroopa Liidus piiriülene ja see näitab, kuivõrd oluline on see valdkond ja et sellega on seotud ka Euroopa Liidu lisandväärtus. kui me investeerime liidu tasandilt äh, müra saaste vähendamisesse, siis see on väga oluline. näiteks äh, kümne detsibillise vähendamisega saavutatakse juba inimestel poole suurem äh, müra vähenemise tajumine. tuhande euroga on äh, võimalik juba ümber ehitada kaubaronge, nii et nad näiteks äh, pidurdamisel tekitavad vähem müra nii et meil on võimalik äh, lisaks liikuvusele investeerida ka sellisesse valdkonda. tahaksin tuua näite. Šveits. Nad äh, investeerisid üks koma üks miljardit eurot raudteetaristusse, sellega kaasnes suurem elukvaliteet, tervishoiukulude langemine, parem äh, keskkonna seisukord ja samuti aktsepteerivad äh, kodanikud äh, siis ka seda transpordisektorit rohkem ja kui meil kodanikupoolset äh, heakskiitu ei ole, kolleegid, siis meil ei tasu neid investeeringuid ka üldse teha. suur tänu, härra Ertug ja nüüd komisjoni poolt tahaksin teid üles kutsuda, et kuna meie liikmed on oma kõne eest väga hästi kinni pidanud, siis komisjoni esindajad saavad kaks minutit kõneaega, pidage sellest kinni kõigepealt härra Pakei, De Graaf, Kahver ja siis teised. kõigepealt äh, härra Pakei. Äh, suur tänu, härra esimees, ma arvan, et äh, see raport on väga hea, poliitiline alus on väga hea ning see on väga hea läbirääkimisteks nõukoguga. nii et komisjon on väga tänulik teile tehtud töö eest, suured tänu kolme, kolmele raportöörile ja variraportööridele ja see raporti tekst ühtib ka komisjoni vaatepunktidega. mõningad äh, märkused minu poolt on väga tehnilised, äh, kui te olete nõus, siis me räägime raportoride ja sekretäridega, sekretäriaadiga need läbi. aga üldkokkuvõttes ma tahtsin rõhutada, et sünergiate puhul oleme me äh, väga nõus tehtud tööga, see on Euroopa ühendamise rahastu üks olulisi aspekte, küsimus, kuidas täpselt need praktikas rakenduvad, aga seda vaatame edasi mis puudutab äh, komitoloogiat, siis oleme siin väga traditsioonilises arutelus selle üle, kuidas komitoloogia instrumente rakendada ja komisjoni positsioon on traditsiooniline, selle, seda ma üle rääkima ei pea. edasi, äh, TNT täiteva organi puhul on meil vaja äh, teha analüüs kõigepealt, kas seda agentuuri vaja on, aga Äh, see on väga tugev väljaütlemine, ma olen äh, väga tänulik. Äh, see agentuur peaks tegema paremat tööd, et raha paremini kulutada, aga see tähendab ka seda, et tegelikult on olemas agentuur, kes suunab liikmesriike, kuidas kõige paremini eelarvelisi vahendeid kasutada ning kuidas ka ühtekuuluvuseks raha paremini kasutada Äh, transpordi osas jällegi tekst on hästi parandatud, äh, mered ja kiirteed, äh, piiratud liikuvusega inimesed ja nutikad transpordisüsteemid, siin on kõik ära märgitud. tahtsin aga mürasaaste innovatsiooni kohta öelda. Need on kaks olulist aspekti, mis on ka komisjoni ettepanekus olemas. ma olen siin kahte lehte kisutud, sellepärast et ühest küljest mul teeb head meelt see, et rõhutatakse Euroopa Liidu lisandväärtusega projekte aga teisest küljest on ka pehmemaid äh, aspekte, mis komisjoni ettepanekus olid ja mis mõjutaksid samuti lõpptulemust väga oluliselt. siin on väga palju tehnilisi aspekte uuenduslike rahandusvahendite ja toetusrahade ning eelarveridade vahel üldiselt, aga ma arvan, et kahepoolselt saame seda äh, teha. Äh, kümme sekundit lisaks härra Piiperi kommentaaridele jät-, jätkuks ja teistele, kes rääkisid kümnest miljardist eurost ja kuidas erinevad poliitikainstrumendid siin konkreetseid projekte mõjutavad. härra Kross ja teised mm, ütlesid selle välja, komisjon võtab oma ettepanekus seda kõike arvesse, äh, arutelust olen ma ka aru saanud, et on ka teisi võimalusi, kuidas edasi minna ja kaks komisjoni on selles suunas töötamas, poliitiliselt on see väga hea Äh, šokeerivad kaks minutit, ütleb härra esimees. Äh, härra De Graaf, ma arvan, et teie ehk saate oma kõneajast rohkem kinni pidada. jah, tõepoolest, härra esimees, äh, ma tahaksin nüüd kärpida oma sõnavõttu. sünergiate kohta tahaksin öelda, et kui me räägime digitaalsest osast siin, siis kui me tahame kasvu näha, siis äh, kasv tuleb ainult intelligentsest transpordisüsteemidesse investeerimisest äh, ning Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia eesmärke saab ka niimoodi täita. teine aspekt, meil on hea meel raporti viidete üle mm, põhimõtetele, näiteks ka-, koostalitusvõime, tehniline neutraalsus, võrkude avatus, kultuuripärandi kaitse Euroopas ja nii nii edasi. me oleme komisjoni poolt väga tugevalt pühendunud nendesse prioriteetidesse ja paneme need ka praktikasse. ning kolmas aspekt, härra esimees, finantsinstrumentide küsimus on väga oluline. me oleme nõus raportööriga, et lairibasse investeeringut tuleks kindlasti toetada ja seda teha eelarveneutraalselt oodates ära võimendusefektid ning telekomi sektor, nagu teate, on alati tõmmanud ligi ka erakapitali. nii et meil on väga head äh, kogemused jube äh, võimendusefektiga olemas. suur tänu ja härra Vinoa, palun. suur tänu kolm aspekti ka minu poolt. esiteks muudatusettepanek nelikümmend seitse, kus öeldakse et, et kaheksakümmend protsenti energiaeelarvest tuleks pühendada finantsinstrumentidele. me arvame, et see protsent ei ole täpne ja õige, kui me tahame üle saada suurtest probleemidest, mis täna Euroopa Liidul endiselt on gaasi ja elektri tarnekindlusega igas suunas, nii et rohkem on vaja toetusraha siia mm, raportööri eesmärk tarnekindlus, turu, ähm, turukindlus ja nii edasi, kaheksakümmend protsenti on protsent, mida äh, komisjon ei tahaks, äh, me tahame äh, kaheksakümmend protsenti selle asemel finantsinstrumentidesse. edasi, viiskümmend neli muudatusettepanek, me oleme näinud ITRE arvamust hääletusel täna hommikul, meie toetame ITRE tänast otsust, otsust selles osas, nii et siin ei ole kindlasti vaja dubleerida, ja muudatusettepanek viiskümmend neli, tuleks äh, siis ära unustada. kuuskümmend seitse ja kuuskümmend kaheksa muudatusettepanekut, mis puudutavad äh, kaasrahastamist, ma arvan, et need tekitavad suuri probleeme, eriti just Ida-Euroopa riikidele, kuna nad on harjunud tõukefondide osalusega suures osas ja ma arvan, et Ida-Euroopa osa on seetõttu väga raske ülejäänud Euroopaga integreerida. nii et kindlasti energiasaarte probleem tuleb lõpetada. investeeringud halvenevad veelgi, sellepärast et äh, kui taristu ühendada energiataristu, siis me saame hinnad alla tuua ja see võimaldab paindlikkust süsteemis veelgi rohkem. suur tänu, raportöörid palun järgnevalt üheks minutiks, kas tahate lisada midagi? aitäh, kolleegid, teie tähelepanekute eest. ma arvan, et et ma sain aru, milline on see ühine liin, kuidas me sellele raportile peame lähenema. ma olen teile väga tänulik muudatusettepanekute eest ja ma arvan, et meie koostöö kannab vilja Äh, komisjonipoolsed märkused äh, mind ei üllata, sellepärast et me selle raporti arutamise, äh, ettevalmistamise käigus oleme nendega juba asju arutanud ja tahaksin öelda ühte asja energeetika peadirektoraadile. kui teil on vaja teatud summad, mida te tahate investeerida, see ei taha lahendada seda probleemi, kui te teatud protsendis nendest summadest loodate saada toetuste läbi niimoodi midagi küll ei saavuta. nii et, et selles punktis on meie lähenemine täiesti erinev. aga eks me üritame siis, eks mina üritan oma lähenemisele siit kojast toetust leida. härra Riki? aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege sõnavõttude eest ma ei hakka siin laskuma üksikasjadesse, paljud asjad, paljud teemad kordusid, näiteks kas eelarve ikka on piisavalt suur, komisjon, kolleegid ütlesid, et meil on ambitsioonikad eesmärgid ja seetõttu me peame võitlema selle eest, et eelarvevahendid oleksid võimalikult suured. härra Piiber ja härra Kross ütlesid, et me peame leidma Äh, kompromissiga regikomisjoniga. Äh, ma olen täiesti nõus sellega, et meil on äh, siin dialoog kahe komisjoniga. ma olen tõesti seda meelt, et me peame leidma sellise seisukoha, mis on kõigile osapooltele vastuvõetav, aitäh ja Ines Ajala-Sender, aitäh ka mina äh, tahaksin tänada kolleege. ma olen äh, täiesti kindel, et nende tänas, et tänased sõnavõtjad esitavad ka muudatusettepanekuid ja need muudatusettepanekud on väga teretulnud. ma arvan, et meie parlamendina peame ennast kehtestama Äh, nõukoguga peetavates aruteludes, meil on vaja ühtset rinnet eelarveküsimuste arutamisel. me kõik äh, peame arvestama nende kohustustega, mis me juba oleme võtnud, me peame äh, lähtuma regi mandaadist, meile see võib-olla ei meeldi, aga ja ma tean, et on kolleege, kes sooviksid, et seda mandaati ei oleks Äh, aga siiski ma arvan, et me peaksime asjadega edasi minema ja tõesti hoolitsema selle eest, et kolm komisjoni tõesti eelarveettepanekute osas kõnelevad ühel häälel. Äh, niisiis muudatuste, äh, proua Sartori, kas teie soovite midagi lisada? ei soovi? ja nüüd siis tuletaksin saadikutele meelde, et esimeeste konverentsi resolutsioon kaheteistkümnendast aprillist, mis puudutab siis äh, muudatusettepanekuid äh, mitmeaastase finantsraamistiku kohta, need ei tohi sisaldada mingeid arve ning seetõttu ei ole võimalust esitada muudatusettepanekuid äh, teatud summade suurendamise või vähendamise kohta. komisjonid aga võivad äh, võtta siis nii-öelda vastu äh, otsuseid nii-öelda suhteliste summade jagamise kohta. muudatuste tähtaeg on neljas oktoober, muudatusi vaatame läbi viiendal novembril, kui siis ITRE komisjon on meie võõrustajaks ning äh, ühine hääletus toimub kahekümne seitsmendal novembril ning täiskogul Äh, sõltuvalt sellest, kas äh, laed langevad sisse või pragunevad või ei, igatahes peaks see toimuma jaanuaris kaks tuhat kolmteist. tahaksin kõiki tänada distsiplineeritud käitumise eest, et me meile eraldatud ajaga äh, kuulamise, selle istungi läbi saime. tahaksin tänada ka ITRE kolleege ning kuulutan istungi lõpetatuks, aitäh!